Good morning, colleagues. tere hommikust, kolleegid! vabandan väikese viivituse pärast alustamisel. aitäh kolleegidele, kes olid õigel ajal kohale tulnud. me alustame punktiga kolmteist ja tuletaksin teile veel meelde, et meil on ka päevakorrapunkt üksteist kolmkümmend Taani ja Europoli kokkulepe ja lisaks äh, Avramopolisega struktureeritud dialoog pärastlõunal kell kolm ja nagu öeldud, siis alustame päevakorrapunktiga kolmteist. tegemist on öö, äh, psühhoaktiivsete ainetega ja raportööriks on Lorenzo Fontana. kuna nõukogu on kehtestanud kolmekuise tähtaja, siis on otsustatud äh, koordinaatorite poolt äh, inglise keeles töötada ja paluksin, kas härra Fontana sooviks lühidalt seda raportit tutvustada. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend viis jaanuar ja seega annan sõna härra Fontanole ja vabandan viivituse eest äh,. aitäh, esimees lühikene tutvustus selle teema kohta. mis puudutab seda MDMB CHMICA-d, meil on Europoli ja EMCDDA äh, ühisaruanne liikmesriikide palvest lähtuvalt nõukogu soovis hinnangut selle kohta, millised on äh, riskid seoses selle uue ähm, psühhoaktiivse aine tarbimisega. samuti sooviti, et uurimus käsitleks ka kuritegelike, kuritegelike organisatsioonide seotust seoses sellega ja sellest tulenevaid ohte. teaduskomitee äh, käsitles äh, selle aine keemilist koostist ja eelmisel aastal saime selle kohta ühisaruande ja põhitulemus on see, et see aine on sünt-, kategoriseeritud siis sünteetiliseks kannabinoidretseptori agonistiks Need aine, see aine ilmus äh, uimasti turule augustis kaks tuhat neliteist ja seda on tuvastatud äh, kahekümne kolmes liikmesriigis Äh, tegemist on väga ohtliku ainega, kakskümmend kaheksa inimest on surnud selle tõttu ja kakskümmend viis on saanud ägeda mürgistuse seoses selle toote tarbimisega liikmesriikide analüüsid on näidanud ja olles ise tutvunud selle aine infoga internetis, siis on see täiesti hämmastav. selle mõju on väga märgatav. lisaks surmajuhtumitele mõjutab see inimesi, kes võib-olla küll ei sure selle tarbimise tõttu, aga võivad saada eluks ajaks kestvad füüsilised kahjustused sellest väga ohtlikust ainest. suur tänu, härra Fontana kas äh, on saadikud, kes soovivad sõna? proua Metsula, palun. aitäh, esimees, ma asendan siin Michael Bonit. Michael Boni ja kõik tema kolleegid, sealhulgas mina, sooviksime tänada härra Fontanat selle äh, raporti eelnõu eest va, ettevalmistamise ja esitlemise eest seoses selle uure ainega nõukogu ette, otsuses on, et äh, sellel on vaja kehtestada kontrollimeetmed. härra Fontana soovib, et me kinnitaksime selle otsuse ja härra Bonni on sellega nõus, teaduskomitee on hinnanud äh, seda ainet kahekümne kolmes äh, liikmesriigis on äh, seda tuvastatud, kakskümmend kaheksa surma ja kakskümmend viis ägedat mürgistuse juhtumit kuna see on väga võimas, äh, samas äh, selle öö, ähm, osa, ähm, osakaal on väga erinev ka seadusliku uimastikus on kasutatavatest kaubanduslikest toodetest ja, ja mõju võib olla väga erinev äh, ja samas ei ole võimalik selle kasutamise tulemusi ette näha. kuna tegemist on ohtliku ainega, lähtudes agentuuri hinnangust, on ning kõik tingimused on täidetud selleks, et kontrollimeetmed kehtestada, seega teen ettepaneku nõukogu otsus kinnitada, aitäh. suur tänu, esimees. mina ka tahaksin rõhutada, kui oluline on see äh, raport ja nõukogu otsuse äh, ettepanek, mida me siin käsitleme, et liikmesriigid peaksid selle aine suhtes kontrollimeetmed kehtestama, kui iga liikmesriik otsustab äh, selle aine kontrolli osas tegemist on mürgise äh, ainega, mis on turul levinud, on oht, et äh, ja riskid äh, võivad üha suureneda, kui me mõtleme piiriülesele kaubandusele, äh, siis võib see levida ühest liikmesriigist teisele ühisturul. ja tegemist on väga olulise probleemiga ka noorte vaatenurgast. me näeme, et Euroopa Liidus on palju noori, kes tarbivad seda tüüpi aineid ja seega on väga oluline ette näha meetmed, et oleks võimalik kõikides liikmesriikides kontrollimeetmed ja karistusmeetmed kehtestada. selle aine äh, levitamine ei ole seaduslik ja kindlasti on vaja tagada eurooplaste kaitse ja eelkõige just noorte eurooplaste kaitse kes on äh, riskikategoorias. ja soovin raportöörile palju edu, aitäh! suur tänu, proua Grapini! aitäh, härra Fontana, meil on siis tähtajaks homme kell kuus muudatusettepanekute esitamine ja kolmekümne esimeses jaanuaris käsitleme me seda mm, komisjonis. ja head kolleegid, lähme nüüd neljateistkümnenda punkti juurde Äh, õigustalituse äh, ettekanne Euroopa Kohtu otsuse kohta kohtu otsustes, kohtuasjades, kus äh, räägitakse andmete säilitamisest riiklikul tasandil ja see puudutab liiklusandmeid ja asukohaandmeid ja annaksin kohe sõna õigustalitusele selleks, et tutvustada seda teemat. härra Moore, palun. suur tänu. täna tutvustan ma teile Euroopa Kohtu suurkoja otsust kahekümne esimesest detsembrist kaks tuhat kuusteist see otsus puudutab andmete säilitamist elektroonilise telekommunikatsiooni teenuste pakkumised ja ka järelevalvus, järelevalveasutuste juurdepääsu nendele teenustele. tegemist on kahe erineva otsusega, need on eelotsused eh, riiklikest kohtudest, esiteks siis eh, Rootsi kohtalt Tele2 eh, kohtuasi ja teine puudutab Ühendkuningriiki Watsoni ja teiste kohtuasja. Need on väga erinevad, need puudutavad riiklikku seadusandlust nendes riikides, Rootsis ja Ühendkuningriigis, aga tõstatatud küsimused olid väga sarnased ja seega need kohtuasjad liideti ja tehti üks ühine kohtuotsus. mõlemad äh, puudutavad riikliku seadusandluse õigusi, äh, õiguslikkust äh, ja seost Euroopa Liidu õigusega, eriti mis puudutab e-privaatsuse direktiivi, mis on parlamendi ja nõukogu poolt vastu võetud ja seda direktiivi peab käsitlema lähtuvalt hartast ja see oli see, mille, mida käsitles kohus. enne kui ma läheksin täpselt selle otsuse juurde, siis Euroopa Parlament ei esitanud mingisuguseid tähelepanekuid ja seega kirjeldama seda, mida kohus ise otsustas, lähtudes teiste osapoolte äh, tähelepanekutest. tulles nüüd nende teemade juurde, siis kohus käsitles kolme asja, kõigepealt puudutas Euroopa Liidu õiguse äh, reguleerimisala, eriti seoses e-privaatsuse direktiiviga, ja teine küsimus puudutas seda, kas andmete säilitamine üldiselt käib Euroopa Liidu õiguse alla ja kolmas küsimus puudust, puudutas riiklike asutuste juurdepääsu an-, nendele andmetele ja käsitlen kõike kolme eranevat. kõigepealt, mis puudutab Euroopa Liidu reguleerimisala, siin käsitleti väga tähelepanelikult äh, e-privaatsuse direkt-, direktiivi ja tõlgendati seda direktiivi lähtudes hartast ja kohus leidis, et e-privaatsuse direktiiv käsitleb mitte ainult andmete säilitamist teenusepakkujate poolt, vaid see direktiiv äh, puudutab ka juurdepääsu sellele riiklike asutuste poolt ja selles osas annab kohus väga laia kohaldamisala e-privaatsuse direktiivile ja mitmed olid varasemalt väitnud, et see on ainult, et ainult teatud aspektid käivad Euroopa Liidu õiguse alla, ehk siis kohustused, mis puudutavad teenusepakkujaid, aga siseturu valdkonnas Euroopa Liidu õigus väidetavalt ei puuduta riiklikke asutusi, eriti just politseid, sest see jääb väljaspoole Euroopa õigust aga kohus äh, lükkas selle ettepaneku tagasi ja ütles, et see käsitleb mõlemaid aspekte, sealhulgas äh, juurdepääsu ka siis riiklike asutuste poolt ja direktiiv käsitleb ka põhiõiguste harta teemat ja see on väga oluline ja see on parlamendi otseses huvides, sest äh, see puudutab ka parlamendi poolt vastu võetud seadusandlust nüüd esi-, seda esiteks, nüüd teiseks Rootsi kohtu küsimus, nemad soovisid teada, kas on äh, võimalik vastu võtta riiklikku seadusandlust, mis paneb paika üldised äh, säilitamise teemad ja see, millele nad viitasid, et see puudutab kõiki liiklus- ja asukohaandmeid kõikide kasutajate puhul ja puudutab äh, siis vaatamata selle elektroonilisuse aspekti, et siis kõike on vaja säilitada kogu aeg ja Tele2 teenusepakkuja Rootsis oli olnud selle meetme vastu, kuna nad pidid säilitama kõiki andmeid, mida nad äh, töötlesid ja nad väitsid, et see on Euroopa Liidu õigusega vastuolus. kohus käsitles seda teemat ja ütles, et üldine diskrimineerimata andmete säilitamine on äh, artiklis viisteist, äh, kui seda käsitleda hartast lähtuvalt. ja kohus äh, tegi tugeva avalduse selles osas, et see ületab neid piiranguid, mis on vajalikud ja mida ei ole võimalik õigustada demokraatlikus ühiskonnas. ehk siis kohus on öelnud, et mingitel tingimustel selline üldine ja laialdane andmete säilitamine ei ole vastuvõetav see ei ole oluline, kas on äh, mingisugused kontrollimeetmed, mis muudavad seda paremaks, aga aga kohus ütles, et see ei ole lubatud ja see on väga oluline ja kui nüüd see panna konteksti, siis ähm, küsimus oli selles, kuidas digitaalsete äh, õiguste otsuseid tõlgendada ja mitmed osapooled olid neid tõlgendanud üsnagi õiglaselt kaks mõistlikku lähenemist, aga üks arvamus äh, puudutas seda, et üldine andmete säilitamine on võimalik nii kaua, kui on piisavad äh, kontrollimeetmed olemas. aga nüüd äh, ko-, tehti see ettepanek kohtule ja öeldi, et üldine andmete säilitamine on lubatav juhul, kui kontrollimeetmed tõesti on väga tugevad ja samuti väideti seda, et ainult, et nii ongi ainult vähemus, äh, Tele2 näiteks Rootsis ja veel mõned osapooled, kes olid sõna võtnud härra Watsoni äh, kohtuasjas, ähm, ainult need osapooled, äh, see vähemus väitsid, et üldine andmete säilitamine selliste laialde meetmetega ei ole vastuvõetav, vaatamata sellele, ükskõik millised need kontrollimeetmed on. kohus lükkas tagasi selle ettepaneku ja on selgelt välja öelnud, et et see, mida tegelikult on öeldud selles kohtuasjas, on, et üldine diskrimineerimata andmete säilitamine ei ole vastuvõetav, lähtudes Euroopa Liidu õigusest. see on väga oluline punkt ja kohus läks veelgi kaugemale, öeldes, et üldine diskrimineerida ähm, andmete säilitamine ei ole lubatud, siis suunatud andmete kogumine võib olla õigustatud ja toob välja näited, mida see võib puudutada, kohus on selgitanud, et see peab lähtuma objektiivsetest kriteeriumitest ja eesmärkidest näiteks see, et suunatud, see võib puudutada asu, geograafilisi piiranguid, äh, ajapiirangut või, või teatud inimrühma see äh, on siis uus mõiste, see suunatud äh, äh, käsitlus ja nüüd tulles kolmanda ja lõpliku punkti, mis puudutab riiklike ametiasutuste juurdepääsu, siis kohus lähtub siin kõigepealt selleks, et ainult suunatud andmete säilitamine on vastuvõetav ja lisaks sellele tekib küsimus, millal siis riigi ametiasutused saavad juurdepääsu säilitavatele andmetele ja siin käsitletakse Digital Islands äh, kohtuasja ja seal on välja toodud äh, nimekiri, millest lähtuvalt on võimalik tegutseda, et riiklik ametiasutus peab tegema põhjustatud taotluse kohtunikule või siis sõltumatule ametiasutusele ja kohus on öelnud, et need tingimused kehtivad ja need on kõik kohustuslikud et kõik need tingimused on vaja täita, sest mõned väitsid siin sel juhul, et kõiki ei pea tingimata täitma ja me peame kogu laiemat pilti käsitlema ja tasakaalustama. ja kohus ütles ei, et peab täitma kõiki tingimusi ja see on samuti oluline täpsustus. ja kohtunikult tuleb äh, luba küsida enne, kui on võimalik juurdepääs luua, aga kohus läheb isegi sammu kaugemale ja äh, toob välja täiendavad tingimused, äh, mis on Digital Rights Island kohtuasjas on öeldud, et juurdepääsu saab anda riiklikele ametiasutustele üldise reeglina, mis puudutab andmeid, kes on kahtlusalused tõsistes, tõsises kriminaalkuriteos ehk siis tegemist on kahtlusalustega ja see on uus tingimus ja kohus viitab Strasbourgi kohtuotsusele inimõiguste kohtust eh, suurest kojast ehk siis Sahharovi eh, kohtuasjale ja see on asjakohane ja lisaks sellele tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, et kohus mainab, mainib, et kui andmed on säilitatud, siis ametiasutused peavad äh, mõjutatud isikut äh, teavitama äh, sellest hetkest alates, kui see enam uurimist ei või kahjustada ja inimestel on õigus siis äh, kohtu äh, kaitsele ja kohus äh, käsitleb laiemalt äh, seda teemat ja loomulikult kõike seda võis ette näha, aga nüüd on selgelt välja toodud see, et need, neid tingimusi kõiki on vaja täita ja kokkuvõttes tahaksin öelda, et tegemist on olulise kohtuotsusega ja see selgitab e-privaatsuse direktiivi ja kohus ütles, et see direktiiv ja harta ei luba üldist äh, ja diskrimineerimata andmete säilitamist, vaid suunatud varianti ja ametiõigu-, asutuste õigus juurdepääsu saada on sama nagu Digital Rights Islandi kohtuotsuses, pluss täiendavad äh, see tingimused ja veel üks lõppmärkus, kui ma tohiksin jah, väga huvitav on nentida, et kohus viitab jällegi Strasbourgi kohtuasjale, inimõiguste kohtuotsusele, selles ei ole midagi uut, kohus teeb seda äh, tihti ja seda tehti ka Digital Rights Islandi puhul ja hiljutine viide inimõiguste kohtule Saharovi juhtumile, mis puudutas äh, jälgimise äh, tegevust ähm, Venemaal ja teine otsus siis puudutas olukorda Ungaris ja seda käsitlesime me ka varem, kui me kaks aastat tagasi rääkisime Digital Rights Islandi kohtuotsusest ja Luksemburgi ja Strasbourgi ähm, äh, kohtuotsused on siin omavahel väga hästi koordineeritud ja kooskõlas, aitäh! suur tänu, see oli väga kasulik täpsustus andmete säilitamise osas ja see on väga kasulik. kas liikmetel on midagi, tegemist on väga selge kohtuotsusega, kas igaks juhuks küsin, kas te soovite veel midagi äh, täpsustavat lisada? ja minu arvates kohtuotsus oli väga selge, siin ei olnud midagi segast. ja kõigepealt proua Korotsa-Pilt, suur tänu, härra esimees, ma äh, hindan kõrgelt seda juristide selgitust minu meelest on selge, et kui kohus on edasi kaevanud äh, selle andmete säilitamise küsimuse, on tekkinud äh, õiguslik vaakum või isegi äh, ebakindlus ja iga liikmesriik võib siis siseriikliku seadusandluse, mis on vastu võetud andmete säilitamise direktiivi osal, e, osas sellele apelleerida, nii nagu Rootsiga on teinud, öeldes et eh, siseriiklik seadusandlus eh, vastab kohtulahendile, kui ma nüüd täiesti õigesti aru sain. ja seega on tekkinud nüüd minu meelest probleem. koht, kohus on öelnud, et telekomi eh, ettevõtetele ei saa panna sellist kohustust, et nad peavad säilitatud andmeid eristama, aga tegelikult liikmesriigid praegu saavad teha, mis iganes tahavad see Tele2 ja Ühendkuningriigi ettevõtete juhtum näitab lihtsalt seda, et kohtud praegu lahendavad neid probleeme ja tagavad õiguskindluse, mitte seadusandlusega ei tagata seda õiguskindlust ja minu meelest on see äärmiselt problemaatiline nii siseriiklikul tasandil kui ka andmete vahetamise osas niivõrd olulises küsimuses, nagu see praegune on. ja ma saan aru, et me peame lähtuma muidugi kohtulahendist ja, ja kaitsetest ja proportsionaalsuse põhimõttest, aga minu meelest on väga oluline see, et kiiremas korras komisjon esitaks uue ettepaneku, sellise, millega me saame võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu. kohus tsiteerib siin äh, avalikule julgeolekule seatud ohtude vastast võitlust, nii et meil oleks harmoneeritud äh, raamistik andmete säilitamise kohta Euroopas, mitte selline killustatud pilt, nagu meil on praegu. suur tänu, Birgit Sippel, palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin tänada selle selgituse eest õigustalituselt, ma olen proua Koratsa pildiga täiesti nõus ja tegelikult äh, valitseski mul peas teatud äh, segadus, kui ma lugesin seda kohtulahendit andmete säilitamise kohta, et see seadus ei ole enam siis nüüd kehtiv, aga kõik siseriiklikud seadusandlused, mis, isegi need, mis on loodud ainult tulenevalt Euroopa seadusandlusest, jäävad paika. ja mitte keegi ei kontrolli seda asja ja ma arvan, et tõesti, tegemist on üldhuviga, mitte ei ainult ei ole tekkinud auka andmesäilitamise valdkonnas, aga võib-olla ka siis teistes valdkondades, kus ähm, on tekkinud konflikte Euroopa direktiividega. kui me Euroopa direktiivi aga siis tühistame, jääb siseriiklik seadusandlus paika ja küsimus ongi siis nüüd selles, mis on õiguslik alus ja sellepärast ma olen väga tänulik selle selgituse eest ma hindan seda infot kõrgelt ka sellepärast, et see osa, mis puudutab äh, seadusandluse rakendamise kohta. me mitte praegu ei loo mitte ainult järjest rohkem ja rohkem andmebaase, mis on loodud erinevatel põhjustel, loome me nüüd neid andmebaase, öeldes, et korrakaitsel peaks olema juurdepääs kõikidele nendele andmebaasidele räägime nende andmebaaside koostalitusvõimest, koostoimevõimest ja see kohtulahend rõhutab seda, mis ongi juba osa olnud meie koostalitusvõime töögrupi päevakorrast, et meil peab olema väga selged reeglid selle kohta, kellel on juurdepääs andmebaasidele ja tuleb ära põhjendada see, miks üks või teine organ peaks eh, nendele baasidele juurdepääsu saama ja see on üks väga-väga tähtis valdkond minu meelest suur tänu, Birgit. Kornelia Ernst, palun järgmisena. Kornelia Ernst ja siis Silvi Lindelt. suurepärane, ütleb proua Ernst, suur tänu. ka mina olen äh, väga rahul selle eest, et selgitati seda tegelikult jubagi selget lahendit. see direktiivi äh, asi oli muidugi loogiline, kui see enam ei kehti, siis ei kehti, selge. aga kui sellest on kasu, siis palun võtame ühe lahendi veel siis selle kohta vastu, kui jätame ühe võtmata ja asi jääb segaseks kellegi jaoks äh, tegelikult äh, tumedalt tuleb mulle meelde arutelu selle nimetatud targeted retention ehk sihipärase andmete säilitamise kohta ja ma mäletan, mul esitasin ka ise muudatusettepanekud, äh, kus me ütlesime, et jah, et me saame aru, et teinekord on andmete säilitamine konkreetsel sihieesmärgil, kui on tekkinud kahtluseid äh, lubatud, me ei ole ju täiesti naiivsed, me saame aru, et selline asi peaks toimuma, aga see ei saa olla mingisugune üldine praktika. nii et hea meel on selle lahendi osas mis on veel olulisem, on see, et äh, siseriiklikel äh, organitel on ka nüüd selle asjaga mingi pistmist ja see on nüüd selgelt välja öeldud, ega see oligi ju loogiline, tuleb ju loogiliselt sellest kõigest see asi välja. aga loomulikult äh, organid tun-, tundsid ennast väga segadusena, tundsid, et asi on segane, nad ei, aga ei tahtnud ka midagi läbi rääkida, nagu me teame loomulikult äh, mõjutab see ka meie armastatud Euroopa reisijate info asja. kas sellel on ka nendele andmebaasidele mingisugused mõjud või ei? ja tegelikult peaksime pöörduma komisjoni poole, väga kena oleks, kui nad midagi ütleksid, et mis nüüd siis saab, kui äh, siseriiklikud organid rahulikult edasi lasevad äh, ja, ja Euroopa tasandil samuti. kogu see asi kuidagi ei passi kokku ja me peame selguse majja lööma me ei saa ju asju lihtsalt ignoreerida. komisjon ometigi ju lepingute kaitsja ja kui lepingute kaitse enam ei ole selle eest vastutav, siis, siis on see areng küll olnud väga vildakas, aitäh. suur tänu. ja kindlasti annan sõna ka komisjoni kolleegidele, kas nad tahavad midagi öelda. teatud äh, loogika selles oleks, et komisjon esitaks ettepaneku ja volinik Avramopoulos on täna pärastlõunal ka meie ees ja võib-olla on see võimalus ta käest äh, midagi küsida selle kohta. ma saan aru, et küsimusi on palju, aga võib-olla koondame kuidagi äh, need küsimused ja küsime ka siis selle kohta, et mis nüüd siis edasi saab selles osas. arvestades, et me küsime ta käest alati taolisi küsimusi, võiks küsida ka selle ära. aga nüüd siis äh, Sofi Indvelt. suur tänu, härra esimees ja suur tänu õigustalitlusele, härra Moore, suur tänu teile selle väga hea selgituse eest. ma lugesin selle lahendi jõulupausi ajal läbi ja minu meelest väga huvitav, suisa põnev mitmel põhjusel. proua Koratsa pildile vastuseks. tegelikult on ka terve rida lahendeid liikmesriikide kohtutest on ka neid liikmesriike, kes on äh, nende tagajärgedega leppinud ja need arvesse võtnud, mitte kõik, aga mõned siiski. ja on äh, täiesti selge, et äh, siseriiklikud seadused, mis pärast selle direktiivi tühistamist ei ole tagasi võetud, on ju selgelt Euroopa Liidu seadusandluse vastased ja seega me ei peaks keskenduma enam ainult võimalikule uuele ettepanekule komisjonist äh, uue andmesäilitamise direktiivi kohta, peaksime hakkama rääkima juba ka rikkumismenetlustest. ja Kornelia Ersiga ma olen nõus, komisjonil on kohustus seda teha, nemad ei peaks ise saama otsustada, kas liikmesriigid äh, rikuvad Euroopa Liidu seadusandlust või ei, nad peavad rikkumiste korral sekkuma. ma pean tunnistama, et äh, Eh, mul on ka natukene selline kibe maitse suus, sellepärast et me nagu oleme sellest asjast kõigest rääkinud, kui see asi läks parlamendis läbi, mina seda ei toetanud omal ajal ja ütlesin kohe, et sellised asjad tulevad. ja väga paljud need lahendid, mis on koht, need, paljud nendest argumentidest, mis on tänases kohtulahendis sees, olid eh, kõneks juba ka siin jah, loomulikult terrori ja kuritegevuse vastases võitluses tuleb kaits-, teinekord kasutada ka andme, isikuandmeid, aga see peab olema sihipärane ja vajalik ja proportsionaalne, miks peaks üldse äh, panustama millelegi enamale? Äh, mõned on äh, siin kritiseerinud kohtuid, aga tegelikult kohtud tõesti praegu korrigeerivad seda, mida meie oleme teinud valesti, me oleks pidanud korraliku direktiivi võtma vastu, mitte midagi kokku klopsima, mis siis tühistatakse pärast ja huvitaks mind äh, samuti see, milline mõju sellel võiks olla teistele seadusaktidele ja rahvusvahelistele kokkulepetele samuti. Äh, ma kardan, et sellel on väga-väga laiad äh, mõjud ja õigustalitus võiks kokku panna võib-olla ülevaate selle kohta, milline mõju ja millistele dokumentidele sellel kohtulahendil võiks nüüd olla minu jaoks äh, on, oli võib-olla kohtu üks huvitavamaid äh, argumente põhiõiguste harta äh, sissetoomine ja see, kuidas nad põhjendasid, miks nad sellisel järeldus, miks nad sellisele järeldusele jõudsid ja võib-olla me peaksime vaatama, mis on selle konkreetse argumendi mõjud siis teistele taolistele olukordadele. suur tänu, Sofi. kas keegi teine soovib veel sõna? kui ei, siis annaksin sõna Elaine Millerile Euroopa Komisjonist. et kas te soovite vastata ja siis saab sõna härra Moore õigustalitusest. suur tänu, esimees. me kuulasime tähelepanelikult seda, milliseid argumente täna esitati ja et esitati komisjonile ka taotlus tegutseda. ma ei saa praegu siin näidata mitte mingisugust suunda, tegemist on väga olulise lahendiga, nagu me kõik teame ja praegu alles analüüsime seda ja süüvime sellesse. oleme ka astunud läbirääkimistesse liikmesriikidega ja nagu te ütlesite, meie volinik on täna pärastlõunal teie ees. ja igasugused poliitilised aspektid ilmselt oleks pigem hea võtta aruteluks temaga loomulikult me võtame aga kõiki täna esitatud märkuseid väga tõsiselt ja komisjon kavatseb kindlasti teha seda, mis on meie kohustus, aga nagu ma ütlesin, konkreetsemat vastust ma teile anda ei saa, sest me alles praegu tegeleme selle kohtulahendi mõjude hindamisega väga mitmel rindel, nii et sellega ma täna piirduksin, aitäh. aitäh, ma arvan, et teil on õigus selles osas, et volinik peab siin andma poliitilise suuna, Sofii Intveltil oli täiesti õigus et äh, komisjonil on kohustus rikkumismenetluste puhul äh, ja seega on äh, see kõik ilmselge, tänane arutelu on olnud kasulik olukorra selgitamiseks, enne kui volinik täna pärast on meie ette tuleb, aga keegi võiks esitada küsimuse selle poliitilise suuna osas, mis ta kavatsevad võtta. härra Moore, lõppsõnaks annaksin võimaluse teile, Sofi Indvelt siiski. keegi peaks küsima no meie komisjon. kui ma ütlen, et kui keegi, siis ma arvan, et meie, no kui keegi teine ära ei küsi, siis küsin ise. Sofi, tavaliselt sa aega ei raiska niimoodi, täna siis niimoodi. härra Muur, sõna ka teile ja vastake palun ka Cornelia Ensti punktile reisijate info äh, Äh, paketi kohta, et millised on selle mõjud ja, ja, ja kokkuvõte siis palun teilt. suur tänu. nagu te ütlesite, see kohtulahend on väga selge oma sõnumis äh, digita-, Digital Rights Islandi äh, juhtum on selge ja ka andmete säilitamise ju-, juhtum on ka selge. ja nüüd see äh, e-privaatsuse direktiiv telekommunikatsiooniteenuste puhul, see olukord on nüüd selge aga loomulikult laiemad küsimused, kuidas see kõik äh, rakendub väljaspool seda väga kitsast andmete säilitamise valdkonda, kas see hakkab mõjutama ka teisi teemasid ja ma arvan, et see vastus on kindlasti jah, sellel on teatud mõju. aga kuivõrd kohus on võtnud väga ettevaatliku seisukoha andmete säilitamise osas äh, siis äh, me ei saa teha mitte mingisuguseid kiireid ähm, järeldusi. et Digital Rights Islandi puhul tegelikult argumendid olid samad, aga nüüd see küsimus, kuidas harta äh, rakendub, äh, see küsimus tõsteti ja see tõesti on väga huvitav. see on jällegi hea näide selle kohta, kuidas me peaksime korralikult asjad läbi analüüsima selle harta all ja et millised sammud tuleb astuda ja kohtu seisukoht on väga selge selles küsimuses, nii et eh, tegelikult on tegemist väga hea mudeliga selle kohta, kuidas teistele asjadele läheneda. me võib-olla ei jõua samadele lahendustele, järeldustele, kohus on öelnud, et väga paljud eh, siseriiklikud kohtud äh, tegelevad selle asjaga ja praegu hindavad siseriiklikku seadusandlust, aga suunised on vähemalt praegu väga selged ja me saame aru, kuidas selle, kuidas seda tuleks teha. ja loomulikult selle mõjud teistele valdkondadele on, reisijate info osa on üks äh, ilmselt mõjutatud valdkondadest ja neid on teisigi. aga meil on vaja veel ühte lahendit, et aru saada sellest, kuidas see kehtib teiste valdkondade puhul. kahjuks on tulemas veel üks lahend üsna kiiresti Kanada reisijate info äh, juhtumi puhul me ootame seda lahendit, me ei tea, millal see tuleb, aga tulemas see on. täiesti juhuslikult. Ehm, Kanada kaasuse puhul toimus eh, kohtuistung juba nädal enne seda konkreetset juhtumit, kohtunik on sama, raportöör on sama ja kohus muidugi äh, mõtleb mõlemale juhtumile selle asjaga tegeledes. loogiline see on, et see äh, võeti ette enne see teema, sest et äh, Rootsi kohtud andsid selle kiirmenetlusse, aga loodetavasti saame siis suunised tulevikus, täpsemad veel kohtult. aga loomulikult sellel teemal on omad mõjud ja sellele tuleb läheneda siis üksikute juhtumite kaupa suur tänu, jätkame siis sellesama teemaga ilmselt täna kell kolm pärastlõunal. suur tänu kõikidele kolleegidele. nii, kolleegid, äh, liigume edasi. päevakorrapunkt viisteist, raportööriks on proua Silvi Guillaume rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohaldamise eesmärgil Euroopa Liidu ühise turvaliste päritoluriikide nimekirja kehtestamine praegu seadusandliku protsessi kontekstis komisjoni ettepanekute puhul, millega luuakse määrus, äh, äh, parlament äh, on palunud EASO-lt seisukoha, ekspertarvamus Türgi kohtu kuueteistkümnendal novembril. härra esimees, on väga raske kuulda nõukogu on samuti esitanud taotluse EASO-le, eh, et esitataks samasugune ekspertarvamus kuue eh, Balkani riigi kohta ja nüüd siis esi-, kolleegid EASO-st esitavadki oma seisukoha meie komisjoni ees Türgi ja Balkani riikide kohta, eh, mis ja see puudutab siis statistilist ülevaadet. ja pärast seda anname me siis sõna kolleegidele ja raportöör on ka kohal, proua Guillaume, ja kõigepealt siis härra Lutin, sõna teil äh, sissejuhatuseks. mina olen Ward Lutin, ma olen äh, Euroopa varjupaiga tugiametis äh, informatsiooni analüüsiüksuse juht. ma esindan meie direktorit, äh, kes ei saanud tänasel kohtumisel äh, osaleda ja ma tahaksin tänada libekomisjoni küllakutse eest ja võimaluse eest seda, neid seitset aruannet tutvustada, mis novembris kaks tuhat seitseteist, nagu te ka, kaks tuhat kuusteist, nagu te selgelt ütlesite, ka Türgi ja Balkani riikide kohta avaldati. ma annaksin kõigepealt natukene taust, taustast ülevaadet, millises kontekstis need raportid loodi, me räägiks metodoloogiast, mida kasutati aruannete koostamiseks ja kuidas see protsess välja nägi. ja siis tooksin välja äh, mõned konkreetsed infokillud siis äh, ka nendest aruannetest. kõigepealt äh, taust natukene sellest juba härra esimees rääkis, nagu te ütlete, üheksa, üheksandal septembril kaks tuhat viisteist esitas Euroopa Komisjoni ettepaneku ähm, turvaliste päritoluriikide nimekirja ettepaneku, äh, seal olid siis Lääne-Balkani riigid ja Türgi. kahekümne kuuendal veebruaril kaks tuhat kuusteist esitas Euroopa Parlament meile palve ekspertarvamuse ähm, esitamiseks Türgi kohta ja aprillis kaks tuhat kuusteist esitas äh, sarnase palve ka nõukogu Türgi ja Lääne-Balkani riikide kohta. meie siis vastasime sellele e, ja ütlesime, et kavatseme päritoluriigi info äh, aruanded esitada seitsme riigi kohta ja samas ka siis statistilise ülevaated äh, nende riikide kohta statistiline ülevaade ei ole veel avalikustatud, sellepärast et tegemist on esialgsete EASO andmete põhjal ähm, te-, koostatud raportiga ja seda jagatakse äh, piiratud adressaatidega, kuid parlamenti ja nõukokku on see jõudnud seal on ülevaade siis varjupaiga taotlustest, tagasi võetud taotlustest, esimesinstantside otsustest ja veel lahendamata juhtumitest. referentsperiood oli oktoober kaks tuhat viisteist kuni september kaks tuhat kuusteist. mina täna ülevaates keskenduksin aga päritoluriigi info aruannetele seitse sellist aruannet äh, koostati vastavalt meie metodoloogiale, seal on faktilist informatsiooni, mis on kokku kogutud väga mitmest allikast ja kõik allikad on ka viidetega. väga oluline on rõhutada seda, et EASO ei anna mitte mingisugust hinnangut nendes aruannetes ega tee ka mingisuguseid äh, järeldusi poliitikate kohta. ainus eesmärk on äh, olla infoallikaks poliitilistel aruteludel kaasseadusandjate poolt, aga loomulikult ei ole siin ka konkreetsete juhtumite analüüsi sees järg-. me kasutasime samu äh, referentsandmeid kõikide aruannete puhul, mille, seda vastavalt siis liikmesriikides poolt saadud infole äh, teadsid nad äh, küsimustiku juunis kaks tuhat viisteist oma tegevussüsteemide kohta ja samuti siis ka meie võrgustikust äh, oleme me saanud infot. me oleme viidanud äh, sellele, et äh, on vaja varjupaigataotluse seadusandluse kohaselt infovahetust veelgi suurendada. nüüd siin järgmisel slaidil on ära toodud varjupaigamenetluse direktiivi ja meie referents Äh, äh, punktide ülevaade. direktiivis on öeldud, et riik on turvaline päritoluriik äh, siis, kui vastavalt juriidilisele olukorrale seadusandluse kehtestamisel demokraatlikus süsteemis ja üldist poliitikat, poliitilist olukorda arvestades on tõestatav, et ei kiusata inimesi tagasi, taga ei piinata, ei ko-, kohelda inimväärikust äh, halvavalt või äh, ja inimesi ei karistata ning lisaks sellele on öeldud seda, et arvesse võetakse kaitsetasand. ja seega meie äh, referentspunktid äh, siis raportites puudutavad riigistruktuure, sotsiaalpoliitilist maastikku, äh, õigusriigi ja riigikaitse olukorda, julgeolekuolukorda, siis inimõiguste kaitseolukorda, seda nii puht juriidiliselt mõttes, aga ka konkreetsete gruppide jaoks, näiteks äh, vähemused, ajakirjanikud, meedia esindajad, inimõiguste aktivistid, naised, lapsed, seksuaalvähemused, inimkaubitsemise ohvrides ja sisepagulased, kui see on oluline. septembris kaks tuhat kuusteist äh, panime kokku siis need ähm, aruanded ja kõik sündmused, mis on aset leidnud pärast seda, siis on aruandest väljas, ühe erandi me tegime Euroopa Komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnendat Euroopa Liidu laienemisaruannet äh, arvestades, see tuli välja üheksandal novembril kaks tuhat kuusteist ja võtsime siis nende Äh, võtsime selle raporti äh, peamised aspektid ka üle meie aruannetesse. nüüd äh, arvestades seda, milline on meie võrgustiku lähenemine ja meie tavaline menetluskord selliste info aruande koostamisel me koos, kogusime kokku siis kõik info meie võrgustikust ja liikmesriikidest ja kõik aruanded läbisid ka meie partnerite poolse ülevaate, aga siin on siis näha, kuidas töö jagati ära. edasi, loomulikult ei ole täna võimalik siin, arvestades lühikest aega, rääkida kõikidest äh, aruannetest detailselt, neid oli kokku seitse, vaid jagaksin natukene siis infot läbivate teemade kohta, mis on välja toodud kõikides seitsmes või enamuses. ma tahaksin rõhutada seda, et see nimekiri ei ole täiuslik, ja konkreetsetele riikidele tehtud viited on pigem näidetena toodud ja, ja lisainfo leiate siis raportitest. ja nagu me varem ütlesime, EASO ei tee mitte mingis, ei esita hinnanguid ega järeldusi ja seega ei saa olla meie aruanne mitte kuidagi selles mõttes täiuslik siin on ära toodud siis nimekiri nendest teemadest, mis läbisid mitut äh, aruannet ja mis võiksid olla oluliseks äh, teile aruteludel äh, turvaliste päritoluriikide nimetamisel ja laskuksin siis ka natukene detailidesse mis puudutab seadusandlikku ja institutsionaalset ülesehitust Lääne-Balkani riikides ja Türgis, siis siin on progress olnud kõikuv, see sõltub Euroopa Liidu ja viisavabastuse väljavaadetest, kuid kommentaatorite kohaselt äh, aga on, ei ole seal arengud olnud väga suured, nüüd poliitiline olukord, äh, valimistulemused on näidanud, et nendes riikides on nad üldiselt õiglased ja vabad, poliitilise stabiilsuse või ebastabiilsuse osas Lääne-Balkanil on ähm, erinevaid seisukohti olnud, äh, on märgitud valitsuste ja opositsioonijuhtide opositsioonijõudude vahel ähm, teatuid hõõrumisi või ka näiteks opositsiooni äh, või ka parlamentide töö seiskumine, näiteks endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia lindiskandaal aastast kaks tuhat viisteist, sellele järgnes äh, parlamentaarne boikott ja poliitiline kriis, alles juulis kaks tuhat kuusteist sõlmiti kokkulepe äh, varaste valimiste, ette toodud valimiste kohta. opositsiooni ja parlament, parlamendi töö seiskumine oli ka Kosovo puhul probleemiks aastal kaks tuhat viisteist. Montenegro puhul olid äh, valitsuste vastased protsessid pro,, protestid väga tõsised. mais kaks tuhat kuusteist loodi äh, uus valimiskogu valimiste korraldamiseks oktoobris ja nende valimiste kontekstis äh, väideti ka, et äh, plaanis oli riigipööre ning äh, sõnumikeskuse halvamine viieteistkümnendal äh, juulil kaks tuhat kuusteist äh, toimunud riigipöörde katset äh, kirjeldati kui rünnakut demokraatlike institutsioonide vastu ja avaldati muret selle proportsionaalsuse, reaktsiooni proportsionaalsuse pärast ametivõimude poolt, see mõjutas politsei, sõjaväe, Äh, kodanikuteenistuse, äh, kohaliku akadeem-, kohalike akadeemikute kogukondade, ärikogukondade, hariduskogukondade olukorrale. tuhanded inimesed äh, võeti vahi alla ja parlamendis võeti ära saadiku puutumatus parlamendisaadikutelt ja sellele järgnes nende nimetatud saadikute vahi alla võtmine. mis puudutab korruptsiooni ja võimu kuritarvitamist, siis korruptsioonist äh, on mitmetes riikides olnud teateid, mitmetes riikides on ka saavutatud edu, nad on kohandanud oma õigust, õigussüsteemi loonud vajalikke korruptsioonivastase võitluse institutsiooni äh, ja kuid samas rakendusmeetmetest äh, ja ka kohtuotsustest mis näitaksid, et korruptsiooni vastu võideldakse tõhusalt, on puudu. ja äh, probleeme on olnud äh, ka valitsustevaheliste protestide mahasurumise, surumisega. Türgi puhul on olnud probleemideks liigne vägivalla kasutamine, inimõiguste rikkumine, sedapärast riigipöörde katset ning terrorismivastaste operatsioonidega seoses. meil on infot selle kohta, et on äh, sõltumatud äh, järelevalvemehhanismid loodud, aga me oleme kuulnud, et nende mehhanismide tegevus ei ole alati tõhus. kohtuvõimu sõltumatus, see on murettekitav küsimus suuremas osas riikidest, endises Jugoslaavia vabariigis, Makedoonias on mitmeid poliitilisi sekkumise juhtumeid kohtuvõimu töös. pärast Türgi riigipöördekatset äh, sa vallandati mitmed kohtunikud ja positiivset õigusloomelist protsessi on samuti, on läbi viidud kohtusüsteemi reformi Albaanias, Serbias, Kosovos, Montenegros, aga sageli jällegi on rakendus olnud liiga aeglane lisaks sellele on, on kuulda olnud läbipaistvis, paistvuse puudumisest kohtunike ametisse määramisel ning poliitilise võimu kasutamisest kohtunike ametisse määramisel. mis puudutab julgeolekuolukorda, siis Lääne-Balkani riikidel äh, on üldi, riikides on üldine pol-, julgeolekupoliitiline olukord stabiilne, hoolimata mõningatest kahepoolsetest nägelustest on kohaliku tasandi etnilisi pingeid ja vägivallajuhtumeid. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta mais näiteks leidis aset Kumanovos üsnagi märkimisväärne julgeolekuintsident, see on siis endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis, samuti Serbia kogukonda hõlmavaid juhtumeid oleme, on raporteeritud siis ähm, terrorismi vastase võitlusega seoses äh, on olnud intsidente. Türgiga seoses ähm, on julgeolekuolukord halvenenud. Äh, siin on mängus kolm tegurit, äh, kõigepealt Türgi ähm, kagu osas pärast ähm, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta relvarahu peatamist viidi läbi ähm, sõjalised äh, operatsioonid ja kehtestati komandanditund, ähm, samuti PKK-de ja Daeshi äh, terroristlikud rünnakud äh, mängivad siin oma rolli ja siis loomulikult viieteistkümnenda juuli kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta riigipöörde katse, millele järgnes erakordne korraline olukord mureküsimusteks on ka sõnavabadus, meediavabadus äh, ja äh, läbipaistvuse puudumine, äh, omanikusuhete läbipaistvuse puudumine ning eelarvamustega on kajastamine on olnud problemaatiline, vägi, vägi, füüsilist vägivalda, äh, kinnipidamist äh, on kasutatud ajakirjanike vastu, samuti on meediaväljaandeid kinni pandud, nende varad konfiskeeritud. ka vabaühendused on selliseid, sellistest asjadest teatanud. Türgis pärast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teist poolt ja iseäranis pärast riigipöördekatset on trellide taha pandud päris palju ajakirjanikke ja mitmeid meediaväljaandeid on suletud, samuti on äh, esitatud äh, raporteid äh, tagakiusamisest Kosovises, Kosovos samuti on ja Serbias samuti on olnud vaimamiskampaaniad ja samasugused ajakirjanike tagakiusamise juhtuvad endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis, on ajakirjanikke verbaalselt ning füüsiliselt taga kiusatud Montene-, Montenegros on olnud kuulda ähvardamistest ja äh, ajakirjanike ründamise juhtumid on jäänud kohtusüsteemis toppama. samasugused mureküsimused on Bosnias ja Hertsegoviinas mis puudutab etnilisi ja no, usulisi vähemusi, roomades ka olid egiptlased, probleeme on nendega kõ-, ja, ja mustlased, kõigil, kõigi olukorraga on probleeme, problemaatiline on nende eluaseme olukord, juurdepääs tööturule on takistatud ja nii edasi. Samuti on probleem olnud registreerimata Rooma pagulastega, ka Kosovos ja Montenegros muuhulgas, aga Türgis on on olnud äh, probleeme roomade olukorraga, aga ka šiididega. kurdi olukorra puhul on mitmeid äh, reformi ja katseid tehtud, kuid pärast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta relvarahu peatamist on olukord taas halvemaks muutunud. seksuaalvähemused, samuti mureküsimus suuremas osas kõnealustest riikidest Äh, probleemiks on diskrimineerimine, vihakõne äärmusrühmituste poolt, aga ka poliitikute poolt, politsei vahistamised ning äh, füüsilise vägivalla juhtumid. õiguskaitseorganite reaktsioon seksuaalvähemuste vastu toime pandud äh, kuritegude puhul on olnud liiga leebe siis diskrimineerimise vastased äh, meid meetmeid on siiski võetud, äh, teavitamiskampaaniad on tehtud, näiteks Kosovos äh, homofoobia vastased maršid, geiparaad, ka Balkani riikides, Albaanias samuti meeleavaldused seksuaalvähemuste toetuseks ja viimane teemavaldkond, naiste ja laste olukord, koduvägivald, soopõhine vägivald on endiselt mureküsimuseks kõikides riikides, hoolimata sellest, et mõningates riikides on võetud positiivseid meetmeid. vastu on võetud tegevuskavasid, läbi, läbi viidud teavituskampaaniaid on ja on loodud naiste varjupaika varased abielud on Türgis äh, kuulu järgi äh, väga levinud, äh, aga probleemiks on needsamad abielud ka roomade hulgas Lääne-Balkani riikides. samuti Türgis on probleeme levinud laste, lapstööjõu kasutamise, hoolimata sellest, et võetud on ka positiivseid mõõtmeid. ka Lääne-Balkani riikides on esitatud teateid sunniviisilise kerjamise probleemi kohta laste hulgas ja ka inimkauplemine on probleemiks. sellega lõpetan oma ettekande. ma soovitan teil seda raportit ise lugeda, seal on täiendavat informatsiooni kõigi seitsme riigi kohta. minu ettekanne on ainult üks väikene põgus pilk kogu infole, mida see raport sisaldab, olen valmis vastama teie küsimusele, mis puudutab metodoloogiat ja raporti koostamist ning võin püüda teile ka selgitada mõningaid sisulisi elemente, nii palju kui see on võimalik, aga jällegi ma ei hakka andma mitte mingisuguseid äh, hinnanguid, sellepärast et see on äh, õigusloojate pärusmaa. aitäh! suur tänu, härra Lutin! nagu ütlesite, poliitiline ülesanne Äh, jääb meie raportöörile ning variraportööridele ning raportöör on soovinud neid raporteid, nii et annan kohe talle sõna, nii et arutelu saab nüüd pihta hakata. palun, proua Kiam, kui soovite aruteluga pihta hakata. suur tänu, härra esimees, kõigepealt suur tänu, et olite valmis sellel teavitusüritusel osalema ja suur tänu, härra Luutin, ka teie ettekande eest. ma tahaksin EASO meeskonda tehtud töö eest tänada selle äh, raporti eest, mida te olete koostanud, äh, mis on väga põhjalik äh, ja äärmiselt huvitav. tahaksin tänada teid ka selle tee eest, mida te teete iga päev, toetades liikmesriike varjupaigapoliitika küsimustes. turvaliste päritoluriikide nimekiri ja protsess on selles osas põrkunud vastakuti mõningate raskustega ja äh, nagu te teate, meie teeme oma tööd, nõukogu teeb oma tööd äh, äh, selle nimekirja arhitektuuri kallal ja siis me peame rääkima ka nimekirjast endast. ja me soovisime oma infot teie ametilt sellepärast, et me tahtsime, et olukorra hinnang oleks põhjalik, mitte ainult pealiskaudne ja meile tundub, et kriteeriumid ei olnud äh, esialgu piisavad ning tuleb arvesse võtta veel rohkem äh, elemente riikide olukorrast. Te andsite meile aimu, äh, milline see olukord on. loomulikult neid raporteid on terve rida. soovitan need kõigi, nende kõigiga tutvuda. Nende abil on meil võimalik kanda hoolt selle eest, et turvaliste päritoluriikide nimekiri aitaks muuta meie varjupaigasüsteemi tõhusamaks, mitte lihtsalt suunata varjupaiga taotlejaid kuskile mujale Te juhtisite tähelepanu mõningatele tõsisetele probleemidele äh, mõningates riikides, Türgi muuhulgas. on märkimisväärselt äh, teistsugune riik kui kuu, ülejäänud kuus Lääne-Balkani riiki ja ma arvan, et ähm, juba see äh, on suureks toeks meile kolmepoolsete läbirääkimiste käigus meil äh, on väga ambitsioonikas äh, seisukoht äh, ning kavatseme seda toetada. aitäh, Silvi! tegite üldise taustakokkuvõtte. rahvaparteist on variraportööriks olnud Tati, aga teda ei ole praegu veel, nii et lähen Alde variraportööriga edasi, nii et sõna saab härra Tüpre, palun, Gerard. suur tänu, esimees. kuulasin äh, suure huviga EASO osakonna juhataja ettekannet. suur tänu teile selle ettekande eest, mul on väga kahju, ma ei ole seda raportit põhjalikult äh, lugenud ning äh, ma ei saa tegelikult veel päris seisukohta võtta. kuulasin teid ning mulle jäid kõrva mõningad Äh, küsimused. mis puudutab sõnavabadust, siis seitsmes riigis, nii kui palju, kui ma aru saan, on probleeme. mis puudutab vähemuste äh, olukorda, siis kõikides seitsmes riikide, riigis on äh, probleeme diskrimineerimisega. mis puudutab äh, seksuaalvähemusi, samuti mureks kõikides riikides. naiste ja laste olukorda, vägivald äh, naiste äh, vastu on probleemiks ka kõikides riikides esimesi punkte ma tegelikult ei pannud kirja. nii et ma ütleksin, et see on tegelikult ju rabav. ja komisjon teeb siis ettepaneku, et need riigid peaksid olema turvalised. mul oleks meeldinud, et neid analüüsi, analüüse oleks läbi viidud enne komisjoni ettepaneku tegemist see oleks äh, minu arvates olnud mõistlikum lähenemisviis. me oleme leppinud kokku selles, et meil on osaline mandaat ja nimekirjast me praegu ei räägi. nii et minu küsimus on järgmine. milline on see stsenaarium, mille järgi me tööd teeme tegelikult? mis mängu me mängime? see küsimus ei ole suunatud teile, vaid see küsimus on pigem suunatud komisjonile võib-olla meil on seitse riiki, kellest me räägime siin äh, ja kelle kohta meil on ettepanek tehtud, nüüd me loeme raportit ja, ja tegelikult ükski, ükski nendest riikidest ei peaks minu hinnangu järgi olema turvaliste päritoluriikide nimekirjas. ja viimane riik, äh, kes lisati veel juurde, tagantjärele komisjoni esialgsele ettepanekule. ma püüan tegelikult lihtsalt ise aru saada sellest, mida komisjon tahab äh, selle ettepanekuga ja ma austan kõrgelt meie raportööri, kes on äh, kirglikult tööd teinud ning energiliselt kaitsnud Euroopa Parlamendi ja meie Kodanikuvabaduste Komisjoni seisukohta. suur tänu äh, ja ma õnnitlen teid ka äh, asepresidendiks valimise puhul. kõik libekomisjoni liikmed hääletasid proua raportööri poolt. suurepärane tulemus, eks ole. ja mul on küsimus siis Äh, millist mängu me siin siis mängime? millise stsenaariumi järgi? meil on osaline mandaat ja, ja tegelikult mida, mida meilt tahetakse siis? kui tuleb direktiiv, menetluslik direktiiv, mille kohta tehakse ettepanek, siis, siis mis edasi saab? ma tahan, et asjad oleksid selged ja mulle ei meeldi, kui äh, parlamenti lihtsalt narritatakse suur tänu, Gerard. ma tean, miks sa proua Guillaume'i äh, nii kiidad siin, tal on siin oma ülesanne, tema ja tõeline rõõm on kuulata tema raporteid. ja samas teades, äh, mis toimub, rõõm on kuulata neid raporteid, millest jutt käib. ja teades, mida Silvi on juba ennem ära teinud. ja proua Ferrero kõigepealt ja siis saab sõna komisjon. suur tänu ka mina tahaksin tänada teid selle kokkuvõtte eest ja olukorra kirjelduse eest selles piirkonnas. mina tegelikult ei ole sellesse turvalise päritoluriigi lähenemisviisi kunagi uskunud. minu riik, ma ütleksin, et on turvaline, aga on ka neid, kes ei taha sinna minna sellist asja nagu turvaline riik tegelikult ei olegi olemas minu meelest. kõigil on õigus nende juhtumi individuaalsele käsitlusele. olen nõus ka sellega, mida ütles härra Dupre. me teeme asju praegu vales järjekorras. kõigepealt peaksime analüüsima, millised on ettepanekute tagajärjed ja alles siis esitama ettepaneku, nüüd on asju tehtud vastupidi ja mina tahaksin teada, milliseid järeldusi sellest protsessist nüüd tehakse. minu jaoks on pilt selge. turvaliste päritoluriikide nimekiri tuleks lihtsalt prügikasti visata ning kõikide varjupaiga taotlejate juhtumeid tuleks analüüsida eraldi. kõigil on selleks õigusel, sellele õigus. Türgi on küll kõige ebaturvalisem riik selles nimekirjas, aga ega ei saa öelda, et ülejäänud riigid oleksid turvalised. kuulates seda tänast aruannet ja kuulates EASO äh, raportit, äh, on minu jaoks täiesti selge, et selle nimekirjaga ei peaks me mida enam edasi töötama. suur tänu, Poodil. kas proua Tati on tulnud? Roberta võib-olla äh, esindab teda jah, vabandan, et äh, meie varjureporter kohale jõudnud, loen tema ettepaneku ette prantsuse keeles. lugupeetud äh, juhataja, mul on väga hea meel äh, selle ettekande eest, ma tahaksin tänada seda raport oli koos Kisilvi Guillaume'i ja meie variraportööridega oleme EASO rolli ning metoodikat kogu aeg pidanud ol-, kõige olulisemaks selle nimekirja koostamisel. korralik hinnang on möödapääsmatu eeltingimus sellisele, sellise nimekirja koostu-, koostamisele. me tahaksime, et see nimekiri oleks võimalikult pikk, et meie varjupaigapoliitika ja rändepoliitika oleks võimalikult tõhus komisjon on esitanud ettepaneku riikide puhul ja meil on väga kahju, et Türgi puhul on protsess võtnud nii kaua aega ja hinnang on võtnud nii kaua aega ja ma soovik-, me sooviksime, et selles teemas võetaks vajalikud mõõtmed poliitilisel tasandil. meie õigusloojatena peaksime äh, sellele protsessile hoo sisse lükkama, ma pöördun Malta eesistuja poole, kes peaks näitama üles tõelist tahet ning alustama praegu, praeguse, praegu tupikseisu jooksul läbirääkimisi rändepoliitika Euroopas on suureks mureküsimuseks kõikidele meie kodanikele ja keegi ei tohi selles valdkonnas oma vastutusest kõrvale hiilida Thanks, Roberta. That, that is helpful to have all the opinions. suur tänu, väga tore on, kui kõikide varivara-, variraportööride äh, arvamustega saab tutvuda äh,. komisjoni siis annan sõna proua Guillaume'ile kokkuvõtvaks sõnavõtuks. kas komisjonist on keegi siinkohal, soovib sõna? soovite paari sõnaga kommenteerida seda teemat, me teame küll, et äh, seda probleemi siin lahendama ei hakata, proua Asema, aga, aga siiski võib-olla paar sõna. tere hommikust kõigile. äärmiselt huvitav oli kuulata härra Lutoni ettekannet ning variraportööride kommentaare. mis puudutab komisjoni seisukohta, siis te, te olete selle seisukohaga kursis, me tegime selle ettepaneku mõnda aega tagasi kui me selle ettepaneku tegime, siis oli meie hinnang selline, et nimekirja sisalduvad seitse riiki, vastavad varjupaiga direktiivis toodud turvaliste päritoluriikide tingimustele vastavad, me selgitasime seda oma selgituskirjas ning ka põhjenduspunktides oma ettepanekule. nii et meil on väga hea meel, et EASO on ka selles protsessis osalenud ning ma leian, et sellest lähtuvalt äh, võivad nüüd kaasõigusloojad äh, hakata oma otsuseid langetama. kuid äh, ja praegusel hetkel on see siis kaasõigusloojate ülesanne ning minul ei ole siin mingisuguseid volitusi. suur tänu, et sõna võtsite ega me ei eeldanudki, et me teie sõnavõtuga lahendame kõik probleemid, aga vähemalt äh, pidasime menetlusest kinni. ja nüüd siis äh, proua Guillaume, äh, suur tänu nende raportite eest ja nende riikide hindamise eest. mure on ilmne, me oleme tuttavad nende riikide olukorraga ning loomulikult jääb poliitikute ning ka otsustava tasandi ülesandeks vaadata, mida me nüüd edasi teeme. Silvi saab kokkuvõtteks sõna. teen kiiresti. mis puudutab minu kolleegide mõtteid, me oleme kolleegidega juba pikalt mõtteid vahetanud, nii et ma, ma olen tegelikult seisukohtadega juba kursis ja tegemist on üsna suure tööga ja see, et sellele kulub aega, on tegelikult mõistetav. aga nüüd isegi tagantjärele on tegelikult see äärmiselt huvitav, see töö. sellepärast, et kui ühel päeval äh, peaks ilmavalgust nägema turvaline päritolu, turvaliste päritolude liikide nimekiri, siis me peame teadma täpselt, kuidas seda teha. see on meie töö mõte. ma arvan, et äh, see oli üks meie töö raskuspunkte. turvaliste päritoluriikide äh, mõte ja nimekirja mõte on äh, tegelikult mänginud oma rolli äh, rändepoliitikas äh, ja rändevoogude juhtimise kontekstis, aga see ei olnud tegelikult selle eesmärk, selle ettepaneku eesmärk oli hoopis muu. varjupaik, varjupaigaõigused on meie jaoks tähtsaks eesmärgiks ja mida nüüd siis saab, mis saab edasi? praegu on meie libekomisjonil äärmiselt tugev seisukoht, väga ambitsioonikas seisukoht, nagu siin öeldi. kolmepoolsed läbirääkimised hakkavad varsti peale. neljas peamises peatükis on tõsiseid mureküsimusi nõukogu ütleb, et mitte kunagi ei saa loobuda liikmesriikide, äh, liikmesriikide oma nimekirjadest äh, Euroopa nimekirja huvides, kus ollakse äh, ühised riigid. see on ka minu arvates üks suur komistuskivi. ja libekomisjonis Äh, teeme me oma tööd äh, hoolikalt, äh, pöörates tähelepanu sisule ja ka menetlusele. loomulikult võttes arvesse kogu määruse teksti, analüüsime seda väga üksikasjalikult tehes äh, põhjalikku tööd variraportööridega äh, selle, kogu selle üles, ettepaneku ülesehituse ning äh, menetlusliku külje kallal samuti. suur tänu, Selvi! ma arvan, et on üsna selge, milline on suhtumine sellesse ühisesse nimekirja ja äh, on selge, miks selline see nimekiri võiks olla veel huvipakkuvam ja keegi ei sea küsimärgi alla teie aruannete äh, kvaliteeti. suur tänu raportöörile ja variraportööridele. kell on üksteist null seitse, järgmine päevakorrapunkt, kallid kolleegid on väga tähtis päevakorrapunkt meie komisjoni jaoks. see on nii praktiliselt kui poliitiliselt oluline päevakorrapunkt, selle käsitlemisega hakkame pihta kell üksteist kolmkümmend, sellepärast et nõukogu ning äh, komisjoni kolleegid peavad veel saabuma ja ilma nende kolleegide kohalolekuta ei saa me pihta hakata, nii et teeme väikese pausi ja alustame oma tööd jälle kell üksteist kolmkümmend ja siis alustame tööd päevakorrapunkti kuusteist kallal

Uh, head kolleegid, lähme kuueteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. nagu te teate, siis on tegemist olulise ja tundliku teemaga ja kõik äh, kolleegid, kes pidid saabuma üksteist kolmkümmend, on nüüd kohal ja aitäh kannatlikkuse eest, et ootasite selle teema käsitlemise alustamisega mõned kolleegid teavad väga palju selle teema kohta, paljude jaoks võib see olla uus info ja seega ma tutvustan teemat ja selgitan, milline on hetkeseis. ja seda arutatakse ka koordinaatorite koosolekul, meie koosoleku järel, aga oluline on see, et meil oleks täielik ja läbipaistev arutelu täna ka meie komisjonis äh, head kolleegid, nagu te teate, siis arvates Taani protokolli kakskümmend kaks, Taani ei osale, ei saa enam osaleda Europolis esimesest maist kaks tuhat seitseteist, kui hakkab kehtima uus Europoli määrus. lähtudes Taani rahvahääletuse negatiivsest tulemusest kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembris, leidsid aset äh, mitteametlikud äh, läbirääkimised Taani ametivõimude ja Euroopa Komisjoni vahel selleks, et leida äh, võimalusi, kuidas teha nii lähedast koostööd kui võimalik Europoliga. Need mitteametlikud arutelud viisid ühisavalduseni viieteistkümnendal detsembril kaks tuhat kuusteist president Junckeri, president Tuski ja Taani peaministri poolt selles ühisavalduses on öeldud, et selleks, et vältida igasuguseid tegevusprobleeme, Taani uus suhe Europoliga on äh, operatiivkoostöö lepingupõhine, mis viiakse läbi äh, Europoli ja Taani vahel enne esimest maid kaks tuhat seitseteist. Äh, selle, selleks, lähtudes siis praegusest otsusest see tähendab kahte äh, järjestikust äh, äh, menetlust ja me arutame esimest siin, et kõigepealt siis Taani pannakse nimekirja, kellega Europol saab sõlmida rahvusvahelisi koostöölepinguid ja teiseks operatiivtegevuse leping sõlmitakse Europoli ja Taani vahel. Euroopa Parlamendiga konsulteeritakse mõlema ettepaneku kohal, osas. nagu te teate, siis nõukogu rakendusotsus äh, äh, Lissaboni eelsest ajast äh, on see pärit, paljud on sellega tuttavad. lisaks tihedale ajakavale tekitab pakutud lahendus ka teatud olulisi poliitilisi ja juriidilisi küsimusi seega täna peame me neid teemasid nii avatult kui võimalik arutama ja paika panema teatud äh, lähenemisplaanid, kuidas äh, lahendada need äh, küsimused ja mul on väga hea meel, et täna on meil komisjoni eesistuja ja Taani ametivõimude ettekanded olukorra kohta. ja enne koosolekut oli ka teatud ettevalmistavad tegevused väga oluline on, et meie komisjoni liikmed selgelt välja ütleksid, mida nad sellest teemast arvavad. ja kõigepealt annan ma sõna komisjonile ja eesistujale ja Taani valitsuse esindajatele. ja tegemist on siis kõrge ametnikuga, kes kin-, kirjeldab öö, äh, operatiiv- ja julgeoleku teemasid seoses sellega lisaks Äh, mainiksin teile, et koordinaatorite koosolek toimub pärast meie koosolekut ja koordinaatorid otsustavad seal äh, mitmeid küsimusi, aga tahaksin need praegu juba välja öelda, et oleks täielik läbipaistvus meie arutelus. vaja on otsustada, kes on selle arvamuse raportöör lisaks sellele on vaja otsustada, kas meil on juriidiline arvamus selle kohta ja, ja see oleks loomulikult äh, kiirendatud viisil korraldatud, me ei taha mingisuguseid viivitusi, juhul kui seda vaja on. ja parlamendi eesõigustest lähtudelt on öö, äh, vaja ka resolutsiooni, kus on selgelt välja öeldud, äh, millise, milline on äh, parlamendi olukord ja seisukoht ja ma ütlen seda nüüd selgelt välja, sest väga oluline on äh, enne praegust arutelu, et kolleegid oleksid kursid, kursis teemadega, mida koordinaatorid peavad käsitlema. sellest sissejuhatavas, juhatusest lähtuvalt on mul nüüd väga hea meel kõigepealt anda sõna Eurokomisjoni esindajale ja Luigi äh, saab selles osas sõna. palun. suur tänu, äh, lugupeetud esimees, tere hommikust äh, kõigile libekomisjoni liikmetele. esimees on juba tutvustanud seda teemat ja seega ei hakka ma äh, läbi võtma punkte, mis puudutab äh, protokolli kakskümmend kaks ja seda, et komisjon täielikult austab äh, Taani demokraatlikku otsust, mis oli rahvahääletuse tulemus detsembris kaks tuhat viisteist. selle tulemuseks aga siiski on see, et esimesest maist kaks tuhat seitseteist kui äh, hakkab kehtima Europoli uus määrus, ei ole Taani enam Europoli liige võrreldes teiste liikmesriikidega ja selles osas on ta kolmas riik, see tähendab, et äh, Taani ei ole, ei ole siduv Europoli määruse osas ja esimesest maist alates ei ole meil juriidilist raamistikku koostööks äh, Taani ja Europoli vahel ehk siis kahekümne seitsme teise liikmesriigiga. seega poliitiliseks otsuseks oli seda arvesse võtta ja kiireloomuliselt käsitleda seda äh, punkti, mis on kõigi huvides, eriti Taani kodanike huvides ma ei pea hakkama käsitlema siin keerulist julgeolekuolukorda, milles Euroopa Liit on teie üritate leida parimaid viise, kuidas edasi liikuda, see julgeolekuolukord äh, on äh, Euroopa Liidu mõõtmega ja seega on vaja, et kõik liikmesriigid oleksid aktiivselt tegusad, aga saaksid ka kasutada Euroopa Liidu äh, vahendeid. ja seega Taani eh, ei tohiks eh, justkui pimedaks nurgaks muutuda seoses selle Euroopa Liidu koostööga Euroopa Liidus. me peame mõistma, et eh, Taani on tõsine jul-, ehm, õiguskaitseorganitega koostöö saavutanud ja ka juurdepääs näiteks Europoli andmebaasile ja ma tahaksin teid veidi informeerida, mis puudutab äh, panustamist äh, informatsioonisüsteemi miljoni kodaniku kohta on Taani seitsmendal kohal liikmesriikide hulgas ja see on äh, tõesti tähelepanuväärne. kaksteist tuhat varajast äh, osalust toimikutes osales kahekümne viies, kahekümne üheksast Europoli fookuspunktist, mis on väga kõrge näitaja Taani on olnud ka usinalt ekspertteadmiste vahendaja ja panustanud Euroopa Liidu ekspertide platvormi. kõike seda arvesse võttes, nagu esimees ütles, siis president Juncker koos president Tuski ja Taani peaminister Rasmusseniga leppisid kokku, et on vaja äh, leida lahendus äh, tegev, operatiivtegevuseks selleks, et vähendada äh, Taani lahkumise mõju Europolist ja selle negatiivset mõju. meie jaoks on oluline, et toimuks koostöö Taani ja Europoli vahel võtmeküsimustes, selleks, et tagada vastupanu nii Taani kui Euroopa Liidu poolt julgeolekuohtudele. viieteistkümnenda detsembri avalduse näeb ette Taani äh, põhimõtetest lähtuvaid äh, sätteid ja ei ole Europoli täieliku liikmesuse äh, tasemel, neil on vaja vajalikku koostööd üles näidata õiguskaitseorganite poolt ja samas ka, mis puudutab teabevahetust, lähtudes vajalikest kontrollimeetmetest. kokkulepe, mida me ette näeme, võib aga ei saaks anda otsest juurdepääsu Taani ametivõimudele, Europoli ähm, äh, andmebaasidele, kõik ähm, kogu siis äh, täisliikmetele tagatud ähm, teemadele. Taanis saab kolmas riik ja seega ei saada ka otsuse tegemises äh, Europoli juhtorganites rolli täita ning äh, plaanis on, et Taani äh, töö korraldamisel jät-, lähkume me osalusest Euroopa Liidust, täisliikmesusest äh, ja Schengeni alas olemisest ning andmete säilitamise ja politsei ähm, teemade käsitlemisest alates kahe tuhande seitsmendast aastast esimesest maist ja lähtudes ka kohtuotsustest ja andmekaitse Äh, järelevalveameti otsustest. Europol ja nõukogu on vajalikud äh, menetlused käivitanud, me oleme astunud kõik sammud selleks, et tagada kiire üleminek uuele korraldusele, mis hakkab kehti-, hakkaks kehtima esimesest maist või niipea kui võimalik pärast seda. seda selleks, et vältida või siis vähemalt äh, võimalusel piirata seda lõhet, mis toimub esimese mai või siis selle leppe sõlmimise hetkest. ma mõistan, et meie Taani partner on valmis äh, andmekaitse seadusandlust üle võtma, mis peaks olema esimeseks maiks valmis ja tegutsema kiiresti ja Taani kolleeg kindlasti annab selle kohta täiendavat infot. me teame, et Taani kodanikud on koostööd Euroopa Liiga näinud äh, ühe prioriteedina, seega teeme me koostööd, et leida lahendused ja tagada äh, kodanike kollektiivne julgeolek äh, ja nõukogu otsusega läheks siis Taani nimekirja, kellega Europol saab sõlmida le leppe kokkulepe ja me tahaksime nüüd arvesse võtta äh, komisjoni liikmete soovid ja neid kaasata niipea kui võimalik, võimalikult varajases faasis läbirääkimiste käigus. ja jääme seega ootama komisjoni liikmete äh, seisukohti, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, nõukogu eesistuja nimel äh, härra Siliberti, palun suur tänu, esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, tere hommikust ja aitäh kutse eest siin olla. ma üritan, plaanin äh, struktureerida oma sõnavõttu nii, kõigepealt, mis puudutab äh, samme, mis olid seotud viieteistkümnenda detsembri avaldust, needsamad, äh, samad avaldus, millele varasemalt viidati, lisaks sellele toon välja faktid, mis rõhutavad, kui oluline on olnud Taani panus Europoli töösse mis puudutab Euroopa Liidu julgeoleku äh, edendamist, seejärel toon välja sammud, mis on vajalikud äh, pärast äh, tänast hetkeseisu. ja tahaksin ka selgelt välja öelda, et olen teie ees siin selleks, et kuulata ja edaspidi arvesse võtta kõiki mõistlikke ettepanekuid ja kommentaare, mis te teete millised on need äh, sammud olnud senise hetkeni? menetlus käivitus viieteistkümnendal detsembril kaks tuhat kuusteist äh, avaldusest lähtuvalt ja tsiteerin seda, komisjon ja Taani äh, käivitavad vajaliku juriidilise protsessi niipea kui võimalik ja astuvad kõik vajalikud sammud, sealhulgas kontaktid vajalike institutsioonidega artikkel kakskümmend kuus Europoli otsuses äh, paneb paika reeglid, mis puudutab Europoli suhteid, on, puudutab siis äh, haldusnõukogu olukorda. Äh, kiireloomuliselt haldusnõukogu viis läbi sisemenetluse ja kiri, mis puudutas Taani lisamist kolmanda riigina, saadeti äh, Äh, haldusnõukogu äh, juhi poolt äh, nõukogule kahekümne esimesel detsembril aastal kaks tuhat kuusteist. vahetult pärast seda nõukogu oma sisemenetluses koostas nõukogu rakendusotsuse, mis on saadetud Euroopa Parlamendile viiendal jaanuaril kaks tuhat seitseteist. sellest äh, lähtuvalt, lugupeetud liikmed, sooviksin teile tuua näiteid, mis näitab eh, teabevahetuse eh, head olukorda eh, Europoli ja Taani vahel. Europoli informatsioonisüsteem EIS, see on ka Europoli põhiandmebaas, kaks tuhat kuusteist aastal viis Taani läbi enam kui üheksakümmend tuhat otsingut selles andmebaasis olla seega neljandal kohal liikmesriikide hulgas äh, vaatamata liikmesriigi suurusele. härra Soreka viitas ka fookuspunktidele, jah, Taani osaleb kahekümne viies, kahekümne üheksast, ei ole mitte ainult liige, aga ka aktiivselt äh, panustab teemadele. Siena süsteem Taani kasutab äh, seda süsteemi aktiivselt, kaks tuhat kuusteist aastal vahetas enam kui viisteist tuhat äh, Siena teadet, millega, äh, mis on üheteistprotsendiline mm, suurenemine võrreldes aastaga kaks tuhat viisteist. see on ka kooskõlas sellesama koja ja nõukoguga selleks, et teabevahetust tõhustada Sena teadetega seoses on Taani eriti aktiivne ka prioriteetsetes valdkondades vargused, terrorism ja ebaseaduslik ränne. kaks tuhat kuusteist aastal Taani vahetas kakskümmend viis protsenti kõikidest sõnumitest, mis olid seotud äh, vargustega. terrorismi teemal kuusteist protsenti kõikidest teadetest äh, seoses selle valdkonnaga mis puudutab ebaseaduslikku rännat siis, siis kolmteist protsenti kõikidest Siena teadetest olid seotud Taani tegevusega. seega võib selgelt järeldada, et Taani puhul on tegemist riigiga, kes jagab on, vahetab andmeid Europoliga, seega on oluline, et ei tekiks operatiivlõhesid või puudujääke esimesest maist kaks tuhat seitseteist kolmas ja viimane osa minu avaldusest puudutab tulevasi samme. arvestades selle teema kiireloomulisust ja nõukogu poolt äh, kojale saadetud kirja, äh, soovitakse parlamendi arvamust niipea kui võimalik ja kui võimalik, siis ühe kuu jooksul pärast seda ja nagu ka esimees äh, õigustatult ütles, siis lähme me teise vooru juurde, mis äh, puudutab siis äh, lepingu sõlmimist. läbirääkimiste tulemused vajavad haldusnõukogu juur- ja heakskiitu ja neid tutvustatakse ka nõukogule. enne kui nõukogu selle otsuse vastu võtab, siis jällegi konsulteeritakse veel kord Euroopa Parlamendiga. niipea, kui see samm on astutud, siis Europol ja Taani saavad alla kirjutada ja, ja kokku leppida lepingus loodetavasti enne esimest maid. härra Sureka juba viitas sellele, kui oluline on protokoll kakskümmend kaks ja ainus viis, kuidas Taani saaks täielikult Europoli määruses äh, osaleda, on kasutada ette nähtud menetlust, mis on äh, äh, lepingus ja protokollis kakskümmend kaks ette nähtud. see Taanil ei ole juurdepääsu ega otsest osalust otsuse tegemise protsessis, aga see tulevane operatiivkoostöö kokkulepe võimaldab operatiivandmete eh, vahetamist ja seega selles osas mingit eh, puudujääki ei tohiks tekkida. lugupeetud komisjoni liikmed, lõppsõnaks sooviksin tänada teid selle eest, et mul on võimalik teile tutvustada seda nõukogu raamotsuse eelnõu ja jään ootama tihedat koostööd teid sellega kiireloomust teemas. aitäh ja nüüd saab sõna Taani ametivõimude esita-, esindaja härra Mikkelson. proua Mikkelson, suur tänu härra esimees, mul on väga hea meel osaleda tänasel kohtumisel ja mul on väga hea meel, et te olete kutsunud ka Taani esindajad osalema tänasel kohtumisel, nii nagu kolleegid juba ütlesid. põhjus, miks Taani ei saa enam osaleda Europoli määruses pärast esimest maid järgmisel aastal, tuleneb protokollist eh, kakskümmend kaks. see tähendab seda, et Taani jaoks ei ole Europoli määrus või selle rakendamine siduv. Europoli nii-öelda Lissaboniseerumine oli peamine põhjus, miks endine Taani valitsus üritas äh, Taanile erand äh, võtta äh, selles küsimuses ja korraldada rahvahääletus detsembris kaks tuhat viisteist. kahjuks oli rahvahääletuse tulemus negatiivne me tahame rõhutada, et Taani eh, valitsus eh, austab Taani rahva otsust. Taani valitsuse otsus on, et rahvahääletuse negatiivne tulemus ei tähenda aga Europoli poolt tehtud eh, olulise töö tagasilükkamist Taani rahva poolt ja Taani parlament toetab Taani valitsuse jõupingutusi operatiivkokkuleppe sõlmida Europoliga. kõik poliitilised erakonnad, sealhulgas ka need erakonnad, kes olid vastu Taani erandile, toetavad nüüd seda lahendit, lahendust, mis on sees viieteistkümnenda detsembri avalduses. Euroopa Liidu sisejulgeolek on jagatud vastutus liikmesriikide korrakaitse ja julgeolekuteenistuste vaheline tihe koostöö on väga oluline Euroopa Liidu kollektiivkaitse tagamiseks. Euroopa, Europol mängib äh, otsustavat äh, rolli äh, korrakaitseorganite vahelise andme ja infovahetuse tagamise eest. Taani on Europoli liige olnud pärast Europoli konventsiooni vastuvõtmist, millega Europol loodi ja aastate jooksul on Europol panustanud lojaalselt koostöösse. me oleme pühendunud Europolile, seda rõhutab ka tõsiasi, et Taani, nagu varem öeldi, on peamine info sisestaja Europoli infosüsteemi ja lisaks sellele aastal kaks tuhat neliteist, viisteist oli Taani üks nendest liikmesriikidest, kes kõige rohkem äh, päringuid äh, äh, EAS-i esitas. Europoli Europol on väga tähtis Taani jaoks ja teiste liikmesriikide jaoks tagada, tagamaks Euroopa Liidus kollektiivne sisejulgeolek meie oleme seisukohal, et meie kõikide huvides on tagada sisemine koostöö selleks, et me saaksime tõhusalt võidelda piiriülese kuritegevuse rahvusvahelise terrorismiga. ilma operatiivkokkuleppeta saaks öö, ähm, Taanist Euroopa julgeolekukaardil must märk. ja olete ilmselt nõus sellega, et sellist stsenaariumi me ei tahaks ja see oleks väga kahetsusväärne Europoli lahkumine või ta-, vabandust, Taani lahkumine Europolist on viinud selleni, et on valitsus pidanud väga palju läbirääkimisi komisjoniga lahenduse leidmiseks. me oleme nõus komisjoniga, et meil on vaja operatiivkokkulepet selleks, et minimeerida negatiivseid tagajärgi sellel sellelt sammul operatiivkokkulepe, mis koorub välja meie läbirääkimistest komisjoniga, on konkreetselt suunatud Taanile ja see ei tähenda täisliikmelisust, aga operatiivkoostöö annab raamistiku tulevasele koostööle Taani ja Europoli vahel. nii nagu komisjon ütles, kavatseb Taani rakendada andmekaitse direktiivi enne esimest maid kaks tuhat seitseteist selle kohta on tehtud ka ettepanek ja üsna pea jõuab see ettepanek siis ka parlamenti. operatiivkokkulepe tuleb sõlmida esimeseks maiks, kui äh, hakkab kehtima uus Europoli määrus. see tähendab seda, et meil on väga vähe aega. loomulikult me saame aru, et ka teil on vaja piisavalt aega selleks, et äh, asja analüüsida ja eelnõu läbi vaadata Taani valitsus annab teile igasugust abi, mida teil on vaja selles küsimuses ja oleme loomulikult valmis vastama kõikidele ühenduse liikmete küsimustele. suur tänu teile! suur tänu, suur tänu kõigile kolmele külalisele, kuus kolleegi on sõna soovinud. kui keegi veel, siis palun andke teada. kuus äh, kolleegi kaks minutit kõneaega võib-olla igale ühele, siis on aega ka vastuste saamiseks äh, meie külalistelt ja teen äh, ka ise mõned kokkuvõtted ja annan infot teile pärast veel koordinaatorite kohtumise kohta ja alustageme härra Dias de Meirast. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin kõigepealt tulla tagasi ühe asja juurde. nimelt, te olete väga selgelt välja toonud selle asja sisulise poole nii vo- ja aga ka vormilise poole ja mis puudutab nüüd vormi ennast, siis ma arvan, et äh, sellises küsimuses äh, peame me jääma väga mõõdukaks äh, ja tagasihoidlikuks. ma olen rahvasaadik, kellel on teatud kogemused selle teemaga. nimelt nõukogu otsuse ajal olin mina raportöör nimelt äh, see nõukogu otsus, mis puudutab siis Europoli ja samuti olin ma Europoli määruse raportöör, mis siis nüüd jõustub esimesest maist kaks tuhat seitseteist. ja kõike seda arvestades kuulasin väga tähelepanelikult seda, mida ütles nõukogu, mida ütles komisjon ja mida ütles äh, Taani valitsuse esindaja. kõigepealt ma tahaksin rõhuda ühele tõsiasjale ja ma kinnitan seda ka kategooriliselt et Taani on väga oluline faktor Euroopas julgeoleku tagamisel. Taani, ma kordan, on ülioluline eurooplaste julgeoleku tagaja. ja ühtlasi arvan ma ja ma ei kavatse siin mitte mingisugustesse hüpoteesidesse laskuda äh, institutsionaalse kokkuleppe küsimuses äh, parlamendi, nõukogu ja pa- äh,, komisjoni vahel. Nendest asjadest on räägitud ka juba varem ja rõhutakse ainult seda, et ma austan täies mahus Taani rahva poolt langetatud otsust. selle, mille ta, mille nad langetasid kolmandal detsembril toimunud selle rahvahääletusel. ja muuseas, mul oli suur au päris pikalt rääkida sellest oma sõbraga Martin Petersoniga kes äh, on läbi ja lõhki kursis äh, Europoliga, aga on samas on oma riigi patrioot. mul oli kaks võimalus, kaks korda võimalus kohtuda ka Taani saadikuga. ja eelmisel nädalal oli mul veel üks suur privileeg, nimelt kohtusin justiitsministriga. seda lihtsalt taustaks, et te saaksite aru, et ma saan aru väga hästi, millest räägitakse. ja siiralt öeldes äh, Need erinevad äh, lahendused, millest on nüüd räägitud, on kõik tegelikult head. ja me peame väga ettevaatlikult lähenema. seadusandlik reform äh, on vajalik ähm, selleks, et äh, selline operatiivkokkulepe oleks võimalik ja need muudatused tuleb läbi viia enne esimest maid aastal kaks tuhat seitseteist. niimoodi me saame tagada selle, et Taani saaks oma rolli eurooplaste julgeolekukaitsjana edasi omada. suur tänu, härra esimees, et annate mulle nii palju kõneaega. ma tahaksin lihtsalt öelda, et viieteistkümnenda detsembri avaldus on minu meelest on täiesti õige, see on sisuliselt väga korrektne. Äh, ja ma arvan, et äh, see koostöökokkulepe, operatiivkokkulepe on väga hea mõte, ma saan aru, et sellel on omad piirangud ja ma tean, et komisjon ka selle kohta midagi pole öelnud, on, on tunnistajaks iseeneses. aga ma tervitan igal juhul seda operatiivkokkuleppe algatust ja ma arvan, et meil õnnestub äh, saavutada ka tulemusi sellega, aitäh. suur tänu, härra Tiiestameera. väga detailne sõnavõtt. härra Peterson suur tänu, härra esimees. härra Peterson ütleb, et ta valib, räägib edasi taani keeles. kallid kolleegid, Taanil on väga vaja toetust selles väga tõsises küsimuses. loodetavasti õnnestub meil päästa Taani täielikust Europolist väljajätmisest alates esimesest maist. tegelikult oleme me ise süüdi. olukord on otseselt eelmise aasta rahvahääletuse tulemus Taani valijatele väideti, et äh, Taani jääks tulevikuski Euroopa Liidu täieõiguslikuks liikmeks. aga nüüd on selge, et see ei ole võimalik. loodan, et te olete minuga nõus selles osas, et Taani väljaspool Europoli ei ole taanlaste ega ka eurooplaste huvides. Taani, mis jääb Europolist välja, õõnestab meie ühist võitlust piiriülese organiseeritud kuritegevuse ning terrorismi vastu. see kokkulepe annab Taanile teisejärgulise juurdepääsu äh, Europolile. me oleme pigem väljajääjad kui äh, liikmesriik, see ei ole optimaalne tingimus. praegu ma toetan seda, et Taani oleks seotud Europoliga. hoolimata sellest, et ta pole seotud nii hästi, kui võiks olla seotud selle Europoliga mina äh, loodan, et tulevikus siiski Taani saab täieõiguslikuks Europoli liikmeks. sellest oleks kasu nii Taanile kui ka Euroopale. nagu öeldud, olukord on, äh, olukorras oleme süüdi ainult ise ja seetõttu kasutan siinkohal võimalust ning äh, tänan komisjoni tänan nõukogu ja tänan austatud parlamendiliikmeid, kes on näidanud üles äärmiselt mõistvat suhtumist ning äh, kes on näidanud üles soovi seda väga rasket olukorda minu koduriigi jaoks äh, ühiselt lahendada. mul on väga hea meel, et te olete valmis konstruktiivselt äh, koostööd tegema ning olen ise valmis seda koostööd teiega jätkama ka tulevikus, aitäh okay,! Uh, proua Sippel, palun. suur tänu, härra esimees ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega, et organiseeritud kuritegevuse va äh, vastane võitlus äh, ja tihti on ju tegelikult enamus äh, juhtudel on tegemist ka organis-, piiriülese kuritegevusega on võimalik ainult siis, kui me teeme seda üheskoos, sellepärast et siseriiklike meetmete ja võitluse ja tõenditel põhineva võitlusega ei saa olla tegemist ja seega on koostööd hädasti vaja aga sellegipärast ma tahaksin rõhutada ja isegi kaugemale minna kui kolleeg Peterson. tegemist on äärmiselt poliitilise küsimusega. ma arvan, et äh, sellega on kõik nõus, sealhulgas Taani erakonnad ja väga paljud kodanikud. no miks kuradi pärast, kui me kõik oleme öö, äh, ühel meelel, pannakse üldse selline asi rahvahääletusele? ja üldiselt tuleb tõesti meelde, mõtlema hakata äh, kuidas rahvahääletusi äh, korraldada, sest et äh, praegu me oleme siis olukorras, kus me peame leidma mingisuguseid kavalaid lahendusi, et äh, Taani saaks olla Europolis sees, vaatamata sellele, mis oli rahvahääletuse tulemus ja ma arvan, et kogu see asi tuleb läbi arutada puhtpoliitiliselt. aga veel üks poliitiline punkt, mina sain alati aru asjadest nii, et kui oled klubi liige, siis tuleb ka reeglitest kinni pidada aga Euroopa Liidus see nii ei ole. ikka ja jälle on meil erandid erinevates valdkondades, nii et üksikisikud, üksikud liikmesriigid võivad öelda, et jah, ma olen küll hea meelega klubi liige, aga tahaksin siiski oma reeglite alusel olla. nii et selline koostöö tuleks läbi mõelda. ja veel üks punkt. nüüd on siis meil käsil Taani ja peame selle asjaga ümber käima nii, et Taani oleks justkui kolmas riik ja ma tahaksin teada, mida ütleb õigustalitlus selle kohta, et mismoodi see võiks välja näha. ja mismoodi oleks võimalik seda organiseerida nii, et meil oleks mingisugunegi õiguskindlus. ja siis ma tahaksin rõhutada seda, mida ütles kolleeg Peterson. see ei saa olla lahendus alatiseks ma olen täiesti nõus, et äh, Taani peaks olema mingis osas Europoli liige, mitte muidugi täisliige nagu kõik teised liikmesriigid aga ma tõesti tahaksin näha mingisuguseid kokkuleppeid, avaldusi või mõtteavaldusi selle kohta, mille kohaselt Europolist, e, Taani saaks pikas perspektiivis Europoli täisliige ja et äh, järgmine kaks aastakümmet ei oleks meil selline hullumeelne lahendus. ja minu isiklik seisukoht, võib-olla peaksime mõtlema ka mingisugusele aegumisklauslile et lõpetuseks loodetavasti Taanist saaks äh, täisliige ja me ei peaks enam niimoodi trikitama. oma lõppsõnas ma ka viitan nendele asjadele, sest see teema tuleb üles koordinaatorite kohtumisel samuti. proua Ernst järgmisena, palun. suur tänu, härra esimees loomulikult keeruline asi, selge on see, et rahvahääletuse tulemust äh, tuleb äh, austada, mis iganes põhjusel mindi rahvahääletusele, see on kõik nüüd äh, ebaoluline kõrvalteema ja me peame selle asjaga kuidagi nüüd ümber käima, see on nagu selge. teine asi, ütlen ka ausalt, on kaks varianti, sees või väljas ja see arutelu on seega täiesti õigustatud ja, ja kogu see asi teeb asjad veelgi raskemaks. eriti kui me äh, räägime sellest, et milline leping tegelikult pandi sinna rahvahääletusele, aga see selleks, äh, selle otsuse tegi liikmesriik. Europol äh, tegelikult on ära teeninud äh, küll üldiselt tihe heakskiidu, aga meie fraktsioon on olnud ka väga paljudes punktides väga kriitiline, me ei ole tema suured fännid, kontrollimeetmed näiteks, aga üks asi on selge, et tõesti kuritegevuse jälitamisel peab tegema koostööd ja minema piiriülesele tasandile, see on oluline, seda, seda on vaja ja me peame vaatama, kuidas me seda saaksime saavutada. mis aga on jäänud minu jaoks segaseks ja ma tahaksin natukene selgemaid selgitusi selle kohta. milline see kokkulepe hakkab välja nägema? Taanil pole juurdepääsu andmebaasidele, aga mingisugune andmevahetus toimub räägi, rääkige palun täpsemalt, tegemist on ju isikuandmetega. Äh, andmekaitselepingud minu meelest on jah, oluline, et, äh, et äh, juurdepääs nendele andmebaasidele on, aga samas on asi lihtsalt selles, et kas oled siis sees või väljas selliste otsuste puhul. nii et mul, minu jaoks ei oleks see selge, mismoodi see läbi peaks mismoodi see asi välja peaks nägema ja ma tahaksin juristidelt seisukohta ja see peaks olema ka valmis kiiresti, see peaks olema ka võimalik kiiresti esitada, et me enne esimest maid siis selle kokkuleppe saaksime sõlmida, ma olen küll selle poolt muidugi, kui tingimused on õiged no muidugi edasi peame vaatama, et kuidas on üldse jõutud sellise variant, milline see variant peaks olema, olen sotsiaaldemokraatide ettepanekuga nõus, olen ka selles mõttes et jah, tuleb lahendus leida. Taani parlament peab selle vastu võtma, et selline kokkulepe tuleb, me ei peaks seda blokeerima. me teame loomulikult, et sellega me astume jällegi sellisesse halli tsooni, mida me tegelikult ei taha. et tekib jällegi killustumine Euroopa Liidus, aga ega seda meie enam muuta ei saa, tuleb reaalsust tunnistada, nii et ma paluksin selgitusi ja ka juriidilisi selgitusi selle kokkuleppe kohta, aitäh. Okay, uh... suur tänu, härra Ves-, Vistisson. ECR-gruppen har altid respekteret Euroopa konservatiivid ja reformistid on alati toetanud seda, et riikidel peab olema enesemääratlusõigus ja iseotsustamisõigus. Euroopa rahvad peavad ise saama otsustada selle suuna üle, kuhu ühendus liigub ja otsustada ka selle üle, et see liikumine toimub erineva tempoga. ja seda on juhtunud nüüd äh, Ühendkuningriigi erandiga, Taani erandiga ja erandeid on kehtestatud ka paljude teiste riikide jaoks. meile oleks meeldinud, äh, kui see kokkulepe, mis sõlmitakse Taanimaa ja komisjoni ja nõukogu vahel, oleks äh, veelgi laiaulatuslikum, kui me oleksime, kui me, kuigi lõpptulemus. aga teiselt poolt me toetame Taani parlamendi ühist seisukohta, mis on saavutatud kõikide erakondadega. nimelt, et me toetame selle kokkuleppe elluviimist Euroopa õigustasandil ja seetõttu tahaksin Euroopa konservatiivide reformistide äh, poolt äh, avaldada äh, arvamust, et see protsess peaks kulgema nii sujuvalt, kiiresti ja probleemitult kui vähegi võimalik. loomulikult tuleb äh, mitmeid juriidilisi probleeme lahendada, kõik tuleb teha nagu kord ja kohus, aga meie eesmärgiks on see, et selle protsessiga jõutakse ülespoole, ühele poole enne esimest maid kaks tuhat seitseteist, mis on väga tähtis tähtaeg. ja Euroopa konservatiivid ja reformistid ning mina töötame selle eesmärgi nimel. aitäh! suur tänu, härra Benson! Thank you, chair. I will also speak in suur tänu, härra esimees, ka mina räägiksin taani keeles, ütleb härra Benson. Eh, äh, suur tänu äh, nendele äh, fraktsioonidele, kes toetavad Taani seotust Europoliga ja Interpoliga nagu kolleeg Peterson ka ütleksin ka mina, et tegemist on aga B või lausa C-klassi liikmelisusega. täna kuulsime siit poodiumilt seda, et Taanil ei ole otsest juurdepääse Europoli registritele, Taanil ei ole otsest juurdepääse operatsioonilistele operatsioonidele ning me ei saa mingisugust juurdepääsu Europoli juhtimisprotsessile. nii et jah, võib-olla see on mõtestatud siis, äh, kui sa töötad igapäevaselt nende teemadega, võib-olla kõik need, kes siin kuulavad, ei saa asjadest päris lõpuni aru, kuid äh, selge on see, et äh, Taani liikmesus Europolist ei ole täieõiguslik liikmesus. see on nüüd aga tõsiasi, millega peame silmitsi seisma ning loodame, et tuleb veel üks rahvahääletus, mille tulemusena ta-, Taanis saab Europoli täieõiguslik liige, aitäh! Okay. suur tänu! kõik äh, need sõnavõtud olid arusaadavad sisu poolest minu meelest ja ega neile eriti ei peakski nüüd äh, vastama, konkreetseid küsimusi oli vähe, kõik ütlesid oma selged seisukohad välja, aga kui te tahate vastata mingitele konkreetsetele punktidele lühidalt, siis palun, äh, Luigi Soreka kõigepealt, palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki saadikuid, kes sõna võtsid täna, sest et äh, teie seisukohad on äh, meie jaoks äh, praegusel momendil väga olulised. me tahame toetada Europoli selle operatiivkokkuleppe sõlmimisel ja kõik, mis te ütlesite, on väga oluline, eriti see, mis puudutab andmekaitset ja Taani esindaja sõnavõttu kuulates äh, saime me kinnituse selle kohta, et äh, politsei direktiive andmete säilitamise kohta võetakse vastu enne esimest maid äh, Taanis ja see on väga tähtis. ja Taani ja kinnitab, teeb, annab kinnitusi meile ja meie saame kinnitada siis seda asja teile. proua Sippeli seisukoht on ka väga oluline mitte ainult poliitilisest vaatevinklist, aga ka julgeoleku vaatevinklist vaadates, kui lubate. see, et aega on nii vähe, eh, operatiivkoostöö on piiratud eh, ajaliselt. me oleme kuulnud, kui oluline on julgeolekupartner Taani, eh, partnerina Taani ja me loodame, et see jääb nii ka tulevikus ja me peame leidma mingisuguse pikemaajalise lahenduse, kuidas nad saaksid oma koostööd Europoliga parandada nii et me peaksime mõtlema sellele, et kas ei peaks selle kohta olema midagi sees ka selles kokkuleppes, kas seal peaks olema ülevaateklausel sees, mis annaks meile võimaluse keskenduda ka selle kooperatiivkokkuleppe rakendamisele. samas tuleb aga tunnistada ka seda, et ainus viis, kuidas Taani saaks uues Europoli määruses täies mahus kaasa lüüa, on ära kasutada protokoll kaheksakümmend kaks menetlust, nii et äh, võimalusi siin on ja me oleme valmis neid ka kaaluma, aga samas õigusriik ja protokoll kakskümmend kaks äh, rakenduvad täies mahus ka selles punktis. suur tänu, härra esimees. kui eesistuja või Taani ametivõimud tahaksid vastata, siis palun, te ei pea. nõukogu lühidalt. suur tänu. ma tahaksin kõigepealt äh, pro-, härra äh, Deme-, Demera sõnu kiita, tõeline riigimees rääkis siin täna. aga proua Sippeli küsimused? sellele vastas juba härra Soreka ja nüüd andmekaitse. vaadake seda avaldust, see on ka seal selge, esimeses peatükis selle lõpp ütleb niimoodi, et tulevane kokkulepe peaks tagama piisava taseme operatiivkoostöö sealhulgas äh, olulise info vahetuse vastavalt, äh, vastavatele tagatistele. nii et see kokkulepe peaks olema siis sellele aval-, peaks peegeldama seda avaldust ja see peaks võib-olla mõnede kolleegide seisukohad või mured leevendama. suur tänu kolmele külalisele ja ma kinnitan, kolleegid, teile, et äh, Taani lähenemine, ametivõimude lähenemine on olnud äärmiselt äh, kiduväärt ja väga ettevaatlikult on seda asja tehtud. mis nüüd saab edasi? mina komisjoni esimehena ei saa kommenteerida olukorda Taanis poliitiliselt, mis viis selle olukorrani, aga seda olukorda ma saan kommenteerida küll, mis nüüd käes, käes on. nüüd on asi siis nii ja meie kogenumad kolleegid sellega selgelt välja ütlesid, ka endine raportöör aga koordinaatorid peavad nüüd nimetama arvamuse koostaja. kui proua Ernst äh,, härra äh, Demeira tõesti tahavad juriidilist äh, seisukohavõttu, siis nad tegid seda kindlasti vastutuskohuslikult, arvestades äh, kalendrit. ja ma arvan, et see on see otsus, mille jällegi äh, peaksid langedama koordinaatorid oma tänasel kohtumisel. mis aga kõige selle juures on tähtis, kolleegid? Taani peab võtma endale väga selged kohustused samuti. ja nii, nagu me ka kuulsime komisjonilt, peavad nad eh, võtma kohustuse politseidirektiivi ülevõtmise kohta, Schengeni koostöö kohta ja kohtulahendid peavad tun-, tunnistama ja see peab olema ka kokkuleppes sees libekomisjon saab aru, et tegutseda tuleb kiiresti ja me saame aru, et Europoli ja Taani vahel on vaja koostööd operatiivjulgeoleku tagamiseks ja on toimunud selles küsimuses juba väga palju kohtumisi ja me saame aru, mis selle asjaga kaasneb. kuid me peame vähemalt korra täna siin maha ütlema, et see tehtud ettepanek võtab parlamendilt ära õiguse täies mahus kaasa rääkida kolmanda samba äh, Äh, lahenduse osas. nii nagu meie kogenenud kolleegid ka on öelnud, see on alati olnud erandite puhul nii. nii et see lahendus, mis leitakse, tuleb mingi hetke pärast kujunema rakendusotsusest äh, lahenduseks, mis vastab uuele direktiivile, mis rakendub aast-, aasta kaks tuhat seitseteist esimesel mail. nii et kui aega on möödas juba mõnda aega olnud, siis me peame leidma mingi parema lahenduse. praegune olukord muidugi erakorraline ja selles erakorralises äh, olukorras täidame oma kohust, nimetame ametisse arvamuse koostaja ja koordinaatorid täna pärastlõunal sellest ka räägivad. nii et kõik need küsimused tuleb täna õhtul koordinaatoritega arutusele võtta ja ma tahaksin tänada ko-, kolleege selle eest, et te nii detailselt läbi vaatasite selle erakorralise punkti ja suur tänu külalistele täna tehtud avalduste eest. nii et äh, suur tänu, kolleegid, selle arutelu eest ja pärast koordinaatorite kohtumist tuleb siis äh, lisainfot. suur tänu teile!